Uh, dear friends, please take your seats. kallid sõbrad, palun võtke istet. grudnia 2011 roku. Protokół. E, jätkame. Mm, ma soovin kuulutada e, Euroopa Parlamendi istungjärgu avatud